antakse edasi nendele, kellel nad on määratud. täiskogu osaistungjärk on selleks korraks lõppenud. soovin kõigile ilusat koduteed, rõõmsat suvepuhkust ja loodan teid kõiki näha sügisel uuesti ja puhanutena. aitäh!